Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di... Eh, kallid kolleegid, ehm, tere tulemast, ma kõigepealt vabandan selle eest, et me oleme mõned minutid hiljaks jäänud oma kohtumise avamisega, aga liiklus on tihe Brüsselis ja ma lihtsalt istusin liiklusummikus kõigepealt siis päevakorra esimene punkt, päevakord ise, te olete ilmselt sellega tutvunud ja te ilmselt teate seda, et Euroopa välisteenistuse eelarve tuleb täna arutelule, härra Ferm on meie raportöör ja võtab selles osas sõna, see tuleb siis lisaks meie varem kinnitatud päevakarvale. nii et kui te olete selle muudatusega nõus, siis äh, saame päevakorra heaks äh, kiita. tundub, et saame ja seega läheme kohe edasi äh, avaliku kuulamise juurde, teemaks on täna Euroopa Liidu jätkusuutlik kaugpõhjapoliitika. tegemist on esimese korraga, kus meil äh, on osutunud võimalikuks rääkida komisjonis sellel väga olulisel teemal ja nagu te ilmselt isegi teate, peaks äh, see kuulamine andma meile siis äh, lisainformatsiooni, väga kasulikku teavet, äh, mida saab ära kasutada kindlasti meie raportöör härra Kaaler, kes selles teemas raportit praegu koostab. meiega on täna liitunud kolm eksperti, annangi sõna nendele üle, kuid samas enne seda veel ma paluksin, et kui vähegi võimalik võiksid nad teha nii lühidalt kui võimalik. loomulikult äh, hästi ettevalmistanud eksperdid äh, oskavad seda isegi teha, nii et palun piirduge kümne minutiga, kui vähegi võimalik. kõigepealt professor Willie Östreng, kes on Ocean Futures teadusuuringute keskuse esimehega ja suur tänu, et äh, meiega täna liitusite. suur tänu, härra esimees ja suur tänu, et kutsusite mind sellele väga olulisele kuulamisele. ma peaksin teile täna rääkima Arktika piirkonna geopoliitikast ja geopoliitika mõistagi puudutab äh, geograafiliste ruumide ja rahvusvahelise poliitika vahelisi suhteid. ning äh, see suhe peaks olema siis väidetavalt suhteliselt lähedane Ähm, äh, härra Seed on omal ajal öelnud, kuivõrd ükski riik ei ole geograafiast väljaspool või eraldiseisev, ei ole ükski riik äh, täiesti vaba geograafiaga kaasas käivatest võitlustest. minu tänases lühikeses ettekandes keskendun äh, geograafiliselt siis Arktika piirkonnale ehk siis Kaugpõhjale Arktika piirkond äh, on järjest enam huvipakkuv kasvavale arvule riikidele, nii Euroopa riikidele, aga ka Aasia riikidele, nii suurtele kui ka väikestele riikidele, nii äh, polaarjoone taga olevatele piirkondadele kui ka troopilistele riikidele. ja see huvi on seotud seitsme omavahel seotud geograafilise äh, aspektiga, mis seda regiooni iseloomustavad. kõigepealt geograafiline asukoht kolme mandri vahel ja väidetavalt on seal strateegiliselt väga olulisi tööstusressursse, eriti muidugi nafta- ja gaasivarud, siis mereteed, sulavad jääd, mili-, sõjaline strateegiline äh, kasutuspotentsiaal eh, ja tema unikaalne keskkonna haavatavus ja teiseks eh, on siis see piirkond otseselt eh, liidetud tänastele ülemaailmsetele konventsioonidele, mis puudutavad maailmameresid. mul on palutud täna rääkida siis kolme punkti vahelistest seostest nimelt äh, siis äh, asukoht, äh, mereteed ning taanduv jää. kõigepealt räägiksin natukene geograafilisest asukohast. mitte ükski suurimatest tööstuspiirkondadest ei Venemaal, Põhja-Ameerikas, Euroopas, Jaapanis ning ka mm, Hiinas on, ähm, ei ole kaugemal Äh, sellest piirkonnast kui kolm tuhat kaheksasada kuuskümmend äh, meremiili, mis tähendab seda, et umbes kaheksakümmend protsenti maailma tööstustoodangust leiab aset äh, kolmkümmend kraadi mm, põhjas laiuskraadidel ning seega ka põhjapöörijoonest ülevalpool, mis tähendab seda, et eh, see piirkond on täielik tööstuslik nii-öelda Vahemeri, aseb ta otseselt siis maailma kõige rohkem arenenud eh, piirkondade vahel, eh, Põhja-Ameerika, Atlandi ja Aasia majanduspiirkond siis omakorda Vaikses ookeanis mis puudutab rahvusvahelist kaubandust, maailma suurimate majanduskeskuste vahel, siis see piirkond pakub endast kõige lühemat otseteed nende keskuste vahel. kolm Arktika mereteed võivad teatud tingimustel osutuda siis kasulikuks kaubavahetuseks kõigepealt ähm, siis äh, kirde äh, väil üle Sib-, Siberi äh, ja siis Edela ja siis Loodeväil selleks, et ähm, kirjeldada nende äh, väilade potentsiaali seoses siis kilomeetritega, mida hoitakse kokku, toon ühe näite. Jaapanis Yokohama ja Hamburgi vaheline äh, vahemaa on ainult kuus tuhat kuussada meremiili. kui äh, mindaks läbi siis kirdeväila samas kui kasutada Suessi eh, kanalit, oleks see vahemaa üksteist tuhat nelisada meremiili. see tähendab seda, et kui kasutataks Kirdeväila, väheneks eh, kaubaveo, veomaa neljakümne kahe protsendi võrra ja kui eh, kasutada transpolaarset väila üle öö, põhjanaba, siis äh, väheneks see veel, see vahemaa siis seitsmesaja meremiili võrral. enamus äh, Põhja-Ameerika läänekaldast, äh, Venemaa idakaldast, Jaapanist, Hiinast, Koreast ja Taiwanist on lähemal Euroopa Liidule mm, kaubaveo vahemaade mõttes läbi Arktika kui läbi Vahemere ja veelgi olulisem majanduslikus mõttes on see, et äh, suvel võib kokku hoida suisa kümme kuni seitseteist äh, päeva kaubavedudel, kui tuldakse üle Arktika vette, mitte siis läbi Suessi kanali, mis ühendab kahte maailma ookeani. loomulikult äh, peamiseks takistuseks on jääolud äh, regulaarsele transpordile. täna aga inimtekkeline kliima soojenemine ilmselt muudab radikaalselt äh, kaugpõhjas jääolusid. ehk teisisõnu, ilmselt äh, talvised jääolud kujunevad rohkem sellisteks, nagu need on tänapäeval suvel seitsmekümne kuuendast aastast kuni üheksakümnenda aastani sellel perioodil on Arktikas ähm, äh, jää maht äh, vähenenud ühe miljoni ruutkilomeetri võrra. see tähendab seda, et äh, kaotatud on territooriumilt jääd rohkem kui Norra, Taani ja Rootsi territooriumid kokku. viie, viimasel kolmekümnel aastal on äh, merejää tihedus vähenenud, paksus vähenenud nelikümmend kaks protsenti. ja mudelprognoosid on näidanud seda, et ilmselt väheneb see paksus veelgi umbes kolmkümmend protsenti ning jäämaht väheneb umbes viisteist kuni nelikümmend protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend on isegi selliseid mudeleid, mis väidavad, et ähm, kahekümne aasta pärast on suvel Arktika piirkond täiesti jäävaba. praegune sulamine äh, on ilmselt pikaajaline protsess ja suhteliselt kiire protsess, mis tähendab seda, et äh, jää liigub pidevalt põhja, samas kaotades pidevalt oma äh, paksusest Need näitajad äh, ütlevad selgelt, et äh, äh, rannikupiirkonnad jäävad siis järk-järgult nüüd jäävabaks ning viimastel aastatel on juba kasutatud transiidi, transiidiks neid teid Äh, ja seilamisaeg on pikenenud kolmelt viiele kuuele kuule ja eriti, mis puudutab äh, siis kirdeosa, seda kasutatakse tihti aasta läbi strateegiliselt oluliste äh, ressursside transportimiseks lõuna poole siin slaidil septembri all äh, toodud pildid näitavad seda, kuidas äh, siis jää äh, sulab, märtsis muidugi on olukord teine, kuid selge on see, et jää sulab ainult kiiremini nüüd edaspidi. kui me nüüd räägime nendest väljadest, siis Kara meretee mis ulatub äh, Taimiirist Murmanskini, on ilmselt kõige parem näide sellest, kuidas üks äh, meretee on äh, seilatav aasta läbi. seitsmekümne kaheksandast aastast on see tee olnud avatud, jäälõhkujad on taganud selle laevatavuse aasta läbi ja Igarkast äh, siis Murmanskisse, Murmanskisse transporditakse nikkelit viimastel aastatel on seda kasutatud ka naftatranspordiks, teenindatakse siis Euroopa ja Ühendriikide turgusid. selleks, et äh, täna seda teed äh, kasutada polegi enam vaja jäämurdjaid Äh, piirkonnas on kuus äh, kaasaegset äh, jäämurdjat. Nendest piisab selleks, et pidevalt hoida see tee siis lahti selliste teede suhtes on suuremad ootused ja ilmselt need nii-öelda äh, Arktika teed ainult äh, arvukuselt siis tõusevad järgnevatel aastatel ja on see väga atraktiivne viis, kuidas siis kaupu vedada lõuna poole ja strateegiliselt rääkides just nimelt kirdeväil ähm, on äh, kõige huvitavam, sellepärast et sellel on otsesed, ähm, see võimaldab otsest ühendust siis äh, Põhja äh, merekoridoriga. Põhjamere koridor ähm, ulatub Valgest merest läbi Murmanski, Nenetsi ja Arhangelsi piirkonnani ja sealt siis edasi mitmetesse Äh, Põhjamere sadamatesse. kahe tuhande teisel aastal kuulutas Euroopa Liit selle interregionaalseks projektiks, mis hõlmab kahtekümmet kahte regiooni kaheksas riigis ja Lääne analüütikud on öelnud, et see koridor on kõige olulisem ühendus, mis ühendab omavahel ja ma tsiteerin äh, Põhjamere koridori kirdeväilaga, mis ühelda, ühel, ühendab äh, loode Venemaa Vaikse ookeaniga. tsitaadi lõpp. sellel koridoril on lisaks sellele ka Atlandi-ülene äh, osa, mis äh, ühendab siis Põhja-Ameerika idakalda Venemaa Arktika piirkonnaga see osa avati veebruaris kaks tuhat kaheksa, kui äh, teile läks siis esimene naftalaadung äh, Ühendriikidest Venemaale. ja kuivõrd äh, transpordikulud nafta transportimiseks Murmanskist Põhja-Ameerikasse on võrreldavad sellega, kui no palju läheb maksma nafta transportimine Lähis-Idast, ilmselt üsna kiiresti hakatakse järjest enam kasutama just nimelt seda koridori. Islandil samuti on äh, omad plaanid, nimelt hakata siis teenindama seda osa äh, meredest, äh, ehitades siis süvasadama, ümberlaadimisvõimalused on kavandatud suurtelt väiksematele alustele ümbertranspordimiseks kaubale ja nii edasi see ei puuduta mitte ainult äh, siis üleatlandilisi äh, suundasid, vaid ka Venemaalt Euroopa Liitu transporditavat kaupa. sarnane transpordikoridor äh, on praegu veel vajaka Vaikses ookeanis. samas aga on juba kuulda, et ehitatakse õige, ehm, üsna varsti siis selline koridor selleks, et et vähendada piraatluse ohtu, millega ollakse lõunavetel ehm, silmitsi ja selleks, et ehm, vähendada sõltuv, sõltuvust kaubavedudel siis Lähis-Ida poliitikaga. ja lisaks sellele muidugi Hiina kui peamine selle projekti toetaja kuidas ma võiksin siis nüüd teile kirjeldada tänaseid väljakutseid selles piirkonnas? ma tooksin selle kirjelduseks teile ühe ajaloolise ülevaate. alus, mis seilab Amsterdamist Yokohamasse läbi äh, Põhjamere koridori ja läbi Kirdeväila, peab äh, läbima ainult äh, nelisada meremiili väga rasketes jääoludes ja kokku oleks see siis ainult viis kuni kuus protsenti tervikteest. üle poole sellest teest oleks siis läbi rahvusvaheliste jäävabade vete ja umbes nelikümmend protsenti tuleks siis seilata äh, läbi äh, navigeeritava äh, jää. üheksateistkümnendal sajandil kaevasid äh, prantslased äh, just nimelt kaubaveo lühendamiseks kaks suurt kanalit, äh, Suessi ja Panama kanali, ja drastiliselt siis vähendati kaubavedude aega. ja nüüd, kahekümne esimesel sajandil on väljakutseks siis äh, läbi rahvusvahelise koostöö äh, ära kasutada kiirelt äh, taanduvate tähenduva jää, jää poolt põhjustatud olukorda ja, ja, ja viia siis meie riiklikud laevastikud ähm, ülesande kõrgusele. suur tänu. Grazie, professor ähm, Ostring. Abbiamo... suur tänu, professor. ja nüüd meie teine sõnavõtt tuleb professor Valur Ingimundarsonilt Reykjaviki ülikoolist. palun, sõna on teil. ärge muretsege minu nime hääldamise pärast, te ei ole esimene, kellel on raskusi. ma tahaksin rääkida Arktika geopoliitilistest ressurssidest ja ma tahaksin äh, rääkida selle raporti põhjal, mille ma Euroopa Parlamendi jaoks koostasin sel suvel ja eh, selles on siis kajastatud USA geoloogilise luure andmeid, kakskümmend protsenti avastamata gaasi ja kolmkümmend protsenti avastamata naftavarusid eh, asub Arktikas mm, maagaasi al-, suured maardlad ilmselt on äh, selles polaarpiirkonnas ja seetõttu on väga oluline ligipääs nendele äh, ressurssidele, äh, alternatiivsete energiaallikate mõju nendele maardlatele, aga samuti tahaksin rääkida geopoliitilistest teguritest Põhja piirkonnas. rääkides siis territoriaalsetest äh, nõuetest ja vaidlustest riikide vahel, samuti ÜRO konventsioonist, mereõiguse konventsioonist, mis on seotud nende territoriaalsete nõudmistega, samuti Arktika juhtimisest, suveräänsuse, suveräänsusest ja mitmepoolsusest, polaarpiirkonnas ning äh, USA-st, Kanadast, Venemaast, Norrast ja Taanist ning äh, Gröönimaast ning samuti tahaksin rääkida Arktika riikide konfliktipotentsiaalist ning nende püüdlustest, aga samuti on äh, sellest piirkonnast huvitatud teised piirkonnad nagu Euroopa Liit ja Hiina väidan, et vaatamata suurele ka-, võimalikule gaasipotentsiaalile ning äh, ning põlevkiviressurssidele on siiski väga selgusetu, kas lähemas tulevikus saab neid ressursse kasutada või mitte. ja miski ei viita sellele, et naftaressursid äh, äh, on, või nafta tootmine Pärsiala riikidest nihkub Arktika piirkonda, sest ilmselt ei ole sealsed ressursid piisavalt suured. niikuinii on ähm, enamus nendest põhjapiirkonna äh, ressurssidest äh, põhjariikide eksklusiivses majandustsoonis, välja arvatud Kanada ja USA puhul siis. arvestades USA-Kanada julgeoleku koostööd, siis pole mingit põhjust äh, arvata, et nende vahel võiks, võiks mingi konflikt tekkida ressursside pärast ega, ja mitte ka loodeväila kasutamise või, või kirdeväila kasutamise ehm, pärast. osa nendest teedest on niikuinii rahvusvahelistes vetes. mina väidaksin, et territoriaalsed nõudmised tegelikult ei vaja praegu mingit kiiret lahendamist, neid ilmselt on parem ressursside kasutuselevõtt edasi lükata, kui tekitada mingeid konflikte. Arkti-, Arktika Nõukogul ei ole piisavalt poliitilist mõju ja ilmselt ei, ei muudu, muutu viis Arktika riiki ka mingisuguseks institutsionaliseeritud otsuste tegemise kohaks. nüüd arvestades nüüd äh, selle äh, Arktika territooriumi suurust ilmselt ei ole mingit äh, mõtet territoriaalseid vaidlusi lõkkele puh-, puhuda. Arktika riigid saavad kindlasti omavahel läbi rääkida ressursside kasutamise, mereteede kasutamise osas, meil on kõik kõik motiivid selleks olemas, aga samas ei saa ka välistada mingeid konflikte. Arktika Nõukogu roll, mis see siis on? see alles kujuneb välja, ta võib saada äh, otsuse tege-, otsusi tegevaks äh, koguks praegusel hetkel tegeleb see teadusuuringutega ja julgeolekuprobleemidega ja poliitikaga ei tegelda. Äh, tekib küsimus, kas äh, Arktika Nõukogu saab kaasa aidata kuidagi äh, loodushoiale selles piirkonnas, iseäranis kui, kui tal niikuinii ei ole poliitilist mõju. oluline on rõhutada kahe tuhande kaheksanda aasta Lulisati kohtumise tulemusi. Need kohtumised on tähtsad, sest Arktika Nõukogu tagab piirkonna stabiilsuse, Island, Soome ja äh, Rootsi ei olnud küll esindatud, välja arvatud põlisrahvad nende riikide territooriumidelt. ka nende reaktsioonid olid olulised. Kanada valitsus ühines Arktika Nõukoguga kahe tuhande üheksandal aastal ning äh, äh, kahjuks peab ütlema, et see kohtumine kukkus läbi avalikult, näiteks Hillary Clinton, USA äh, välisminister muide, muide noomis Kanada valitsust, et kõiki osapooli pole kutsutud Arktika Nõukogu kohtumisele. samas räägitakse seal, see on tõesti ainus koht, kus räägitakse Arktika haldamisest ja eh, kindlasti eh, on oluline vajadus koostööd Arktika riikide vahel suurendada, et eh, vältida võimalikke konflikte ja vaidlusi täna see, mis toimub polaarpiirkonnas, näitab, et et riigid valmistuvad millekski, mitte militaarseteks sammudeks, aga juriidiliselt juba valmistataks, valmistutakse oma vajaduste tõlgendamiseks ja Arktika olukorra tõlgendamiseks vastavalt siis rahvusvahelistele normidele. aga kuna on tekkinud territoriaalsed äh, nõudmised äh, ja riikides on ka äh, natsionalistlikku retoorikat kuulda, siis ilmselt see ei soodusta koostööd Põhjariikide vahel. eriti siis, kui hakatakse loodusressursse kasutusele võtma. tahaksin eriti rõhutada seda, et mõnikord isegi kui ei ole tegemist pingelise piirkonnaga Äh, võib retoorika väga palju paha teha, näiteks äh, kui rootslased panid põhi, vabandust, venelased panid äh, põhjapoolusele oma lipu, siis või, või tahtsid oma uurimisjaama põhjapoolusele avada, siis ilmselt nad tahtsid seda oma huvides ära kasutada, aga loomulikult kohe tekkisid mingid, tulid esile mingid natsionalistlikud meeleolud Kanadas ka, selles mõttes on geopoliitilistele arengutele retoorikal ikkagi selles piirkonnas väga oluline tähtsus. suur tänu, härra professor. ja lõpetuseks saab äh, Jamie Reynolds sõna, tema on äh, keskkonnapoliitika peadirektoraadist. suur tänu! mul on väga hea meel siin esitleda ka Euroopa Komisjoni lähenemist ähm, põhjapoolusele ja, ja vastavaid meetmeid, mis meil kavas on meil on äh, liikmesriike, äh, mis on äh, samuti Arktika riigid ja väga paljud Euroopa Liidu poliitikad on, on otsese või kaudse mõju kaudu seotud Arktika piirkonnaga ja see puudutab ka erinevaid teadusuuringuid, me oleme sellesse investeerinud kakssada miljonit eurot. lisaks veel Euroopa liikmesriikide investeeringutele. keskkond, põlisrahvad, merenduspoliitika, kalanduspoliitika, energeetika on need alad, kuhu on just kõige rohkem raha suunatud, samuti on meil erinevaid äh, raamprojekte, ma mõtlen siin eriti just äh, Põhja äh, koostööprojekte, näiteks projektid, mis on suunatud Barentsi merele, seal on ja ka OSPA konventsioon mille eesmärgiks on Põhja-Atlandi keskkonnakaitse. see piirkond, mida härra Ölstrom kirjeldas, jääb samuti selle piirkonna alla ning Komisjon ja Euroopa Liit on ka täielikult osalised sealsetes tegevustes nii et lisaks äh, majanduslikele seostele on ka institutsioonilisi poliitilisi seoseid, mis Euroopa Liitu seovad äh, põhjapoolusega. ja sellele on rajatud ka meie äh, kaugpõhjapoliitika. samuti on ka Euroopa Liidu liikmesriikidel täiesti õigustatud õigused, õigus, täiesti õigustatud huvid selles piirkonnas ning äh, Euroopa Komisjon on samuti ka seadnud ähm, eesmärgid selleks, et kaitsta sealset keskkonda ja tagada maavarade jätkusuutlikku kasutamist. me sooviksime äh, panustada ka mitmepoolse haldam-, haldamisse, selleks kasutatakse olemasolevaid konventsioone, kasutatakse ka näiteks ÜRO konventsioone, mis puudutab mereõigust. me otsime ka viise, kuidas neid konventsioone edasi arendada me tunnustame Arktika Nõukogu tööd, mis on olnud väga oluline ning eelkõnelejad samuti ka pöörasid tähelepanule, kui oluline on Arktika Nõukogu roll otsuste kujundamisel. ja komisjon samuti on panustanud